ning sellega seoses tahaksin ma juhtida tähelepanu mõningatele juhtumitele, millest väga palju ei räägita, ma kõnelen vangidest, mitte otseselt terroristidest ja ma tahaksin teile meenutada neid ebainimlikke tingimusi, mis valitsevad Rwanda vanglates, samuti Liibüa vanglates, kus äh, rakendatakse pidevalt surmanuhtlust Äh, selliste inimeste puhul, kes tegelikult mitte milleski süüdi ei ole. ma tahaksin teile samuti meenutada Saharaavi rahva õigusi ja probleeme ja tahaksin teile ka meelde tuletada, et et ka kliimapagulastel on õigused, neil on õigused, kui nad on sunnitud oma koduriigist lahkuma kliimamuutuste tagajärjel. kõiki neid asju tuleb meeles pidada, sellepärast et eh, need kõik on meie ühiskonna alustaladeks, aitäh. härra Lansplan, üks minut. suur tänu, härra president ÜRO tähistas kahe tuhande viiendal aastal kuueteistkümnendat kuuekümnendat sünnipäeva ja siis hinnati erinevate nõukogude tööd ja Inimõiguste Nõukogu töö ei saanud eriti positiivse hinnangu osaliseks, seejärel otsustati, et kindlasti tuleks läbi viia Inimõiguste Nõukogu reform, töö oli liiga ühepoolne, Iisraeli teema kerkis ikka päevakorda ja, ja varjutas kõik muu ja ma arvan, et äh, me peaksime seda, selle kohta raporti tegema äh, iseäranis lähtudes Goldstone'i teabest, aga see peaks olema, see peaks olema võtmeküsimus. me peame välja kujundama ühise arvamuse Euroopas ning äh, mõtlema välja, kuidas äh, me saame ÜRO-s inimõigustega kõige tõhusamalt äh, tööd teha järgmisena härra Vander Stupp üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president, me teame, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu on lihtsalt üks suur naljanumber. Võtame näiteks islami riikide konverentsi, mis äh, on äh, organisatsioon, mis tahab äh, Iisraeli riiki hävitada, need riigid on kõikide inimõiguste põhimõtete vastu ja on üsnagi skandaalne, et meie parlament ja see nõukogu võtavad seda organisatsiooni tõsiselt. kui me tahame inimõigusi tõesti kaitsta, siis härra president, me peaksime järjepidevalt kõiki neid resolutsioone hukka mõistma, mis tulevad nendelt riikidelt, mis rikuvad inimõigusi, võtame Pakistani, Indoneesia, Egiptus, kõikides nendes riikides rikutakse inimõigusi ja sam-, ometi osalevad nad Inimõiguste Nõukogu töös. me ei saa sellega leppida. nii et äh, Inimõiguste Nõukogu on äh, häbiväärne organ ja mitte keegi ei tohiks neid tõsiselt võtma. ja meie parlament peaks äh, otsekohe selgelt ütlema välja, et meil ei ole selle organisatsiooniga midagi pistmist. suur tänu ja härra Preeda, üks minut. Suur tänu! härra president, algatuseks sooviksin ma tuletada meie kojale ja meie liikmetele meelde, et kui ÜRO Inimõiguste Nõukogu omal ajal loodi, kui organ, mis ÜRO-s inimõiguste kaitse eest vastutab, siis äh, seda tehti selleks, et äh, kaitsta üle kogu maailma inimõigusi paremini, kui äh, seda oli tehtud varem olid mitmesugused äh, kont-, on kontrollid äh, inimõiguste olukorra kohta maailmas ja nõukogu loomine oli äh, teretulnud uuenduseks. seda ka ei tohtinud liigselt politiseerida ning ning taheti karistamatus inimõiguste rikkumise puhul kontrolli alla saada kuid vanad teemonid äh, ei ole veel äh, kadunud ja inimõiguste politiseerimine jätkub. ühi-, universaalne järelevalvesüsteem ei ole olnud äh, tõhus inimõiguste tagamisel, nõukogu töö on olnud liiga aeglane, võtame näiteks Guinea kriisi puhul ja see aeglus mõjutab töö tõhusust väga tõsiselt inimõiguste rikkujad äh, jäävad endiselt karistamata, sellele karistamatusele tuleb lõpp teha, me peame tegutsema kiiresti iga kord, kui kuskil rikutakse inimõigusi, seetõttu peaks Euroopa Liit toetama mingisuguse kriisimehhanismi äh, loomist. tegemist peaks olema mehhanismiga, mis aitaksid tegeleda kriisidega nagu Iraak, Afganistan, Guinea ja nii edasi ma arvan, et Euroopa Parlament peab toetama seda, et selline kogu oleks võimalikult tugev, võimalikult tõhus, sest ma arvan, et meil tõesti on selles inimõiguste dialoogis vaja usaldusväärset partnerit. suur tänu, üks minut, proua Gretšu. Aș vrea să mă refer la situația din fâșia Gaza, care constituie, după cum știți, un element permanent de preocupare în privința suur tänu, ma tahaksin puudutada Gaza olukorda. Gaza olukord on endiselt murettekitavaks küsimuseks inimõiguste küsimuses, iseäranis äh, pärast äh, rahutusi viimasel aastal ja, ja relvakonflikte viimasel aastal äh, mõlemad osapooled on kannatanud ja sageli on ohvriks just nimelt tsiviilisikud ja tekivad konfliktid tsiviilisikute ja sõjaliste organite vahel Hamas on terroriseerinud Iisraeli kodanikke ja me teame kogu selle piirkonna probleemistikku. ma arvan, et me ei peaks siin hakkama süüdistama ühte poolt traagiline humanitaarolukord selles piirkonnas nõuab, et me tegutseksime, me peame seda tegema kõigis maailma osades ja kui Äh, sellises konfliktis tuleb kaasatada rohkem rahvusvahelisi organisatsioone ja tegutsema peab ka Euroopa Liit, kui äh, Euroopa Liidul on äh, võimalus seda teha ja pädevad seda teha. härra Kelam, palun. proua volinik, austatud minister, üks parlamendi töö prioriteete on tegeleda murettekitavate äh, küsimustega, mis äh, on seotud Inimõiguste Nõukogu tegevuse politiseerimisega. seetõttu on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu äh, delegatsioonid toetaksid kriteeriumite loomist Inimõiguste Nõukogu liikmelisusele. see puudutab koostöönõuet, erimenetluse nõuet ning tegevused võtta ettepanekute või, või reaktsioonide äh, poliitika lõpetamist, mis on mõningate riikide kritiseerimist äh, takistanud. ma tahaksin rõhutada veel siin kahte parlamentaarset prioriteeti, kõigepealt võtame Valgevene. vastupidiselt äh, kõigi ootustele inimõiguste olukord Valgevenes ei ole paranenud, vaid otse vastupidi, see on muutunud hullemaks. ma tahaksin rõhutada härra Menikevitši tänast sõnumit, korrata seda Euroopa Liit Euroopa Liidul on nüüd võimalus Lukašenko režiimile survet avaldada ja nõuda tõelist muutust inimõiguste olukorras. see saab olema, võiks olla tingimuseks Euroopa Liidu tulevasele koostööle ja majandusabile. teiseks ma tahaksin äh, paluda teie toetust kaheksateistkümnele inimõiguse aktivistile Venemaal, äh, nagu ka Sahharovi auhinna äh, laureaat kes äh, tahaksid venekeelset ja sõltumatut äh, satelliitkanalit avaldada, aga Kreml on äh, sellele vastu olnud ja seda takistanud. see aga takistab ka Euroopa väärtusi ja, ja Kovaljovi oleme meie ju toetanud, härra Putin on äh, takistanud äh, alternatiivse info jagamist, teabe jagamist äh, läbi satelliidikanalite, see aga on inimõiguste seisukohast täiesti vastuvõetamatu. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kõigepealt proua Persescu, üks minut. suur tänu. mina räägiksin Gilad Shaletist, Iisraeli sõdurist, kes jäi kadunuks juulis kaks tuhat kuus ta oli toona ainult üheksateistaastane. eelmisel nädalal olin ma Iisraeli külastanud delegatsiooni liige ja me kohtusime ka selle kadunud sõduri isaga. vaatamata Genfi sõjavangide konventsiooni artiklitele vaatamata ka asjaolule, et sellel sõduril öö, oli ka Prantsuse kodakondsus, ei lubatud öö, isegi tema perel temaga kohtuda, keegi ei teadnudki, kus ta täpselt asus. artikkel seitsekümmend seitse kritiseerib Iisraeli aga, aga samas tuleb endiselt ikkagi austada Genfi konventsiooni ja pidada kinni sõjavangide õigustest. härra Sogar, suur tänu. inimõiguste nõukogu järgmisel istungil tuleb selgelt öelda, et arengumaades rikutakse inimõigusi, aga seda tehakse ka arenenud riikides ÜRO üheksakümne tei-, Peaassamblee äh, kaheksateistkümnenda detsembri üheksakümne teise aasta de-, deklaratsioon äh, rõhutab äh, rahvus-, keeleliste vähemuste õigusi ja see keht-, kehtib nii arengumaade kui ka näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. teine lõige ütleb selgelt, et rahvusvähemustel on õigus nii era- kui avalikus sektoris kasutada oma emakeelt ilma et neid diskrimineeritaks. seda sätet aga rikutakse mitmes liik-, Euroopa Liidu liikmesriigis. Euroopa Liit on usaldusväärne ja tõsiseltvõetav, kui ta lahendab selle probleemi ja toob sisse meetmed, millega juuritakse välja sellised inimõiguste rikkumised. Τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίσιμα για την αποκρισία. Suur tänu! järgmised kaks aastat saavad olema otsustava tähtsusega ÜRO inimõiguste alases tegevuses. me teame, et kahe tuhande üheks-, üheteistkümnendal aastal toimub äh, inimõiguste nõukogu reform ja on oht, et mõningad riigid, keda kolleegid siin on ähm, maininud, kes äh, äh mida mõning-, need riigid äh,, mida mõningad kolleegid on maininud ja mis ei austa inimõigusi, soovivad õõnestada selle nõukogu tööd Euroopa Liit soovib, kui Euroopa Liit soovib mängida juhtivat rolli inimõiguste kaitsel, peame me eh, muutma prioriteediks selle, et me rahvusvahelisel areenil räägime ühel häälel. samuti peame me tugevdama koostööd USA-ga inimõiguste valdkonnas ja kolmandaks, Euroopa Parlament saab ja peab eh, tähelepanelikult järg, jälgima tervet seda Inimõiguste Nõukogu reformiprotsessi. suur tänu, proua Tšeeva, üks minut. suur tänu, proua Georgova, härra Lobas-Karido. ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, mis toimus viieteistkümnendal veebruaril äh, äh, Iraani äh, režiim äh, äh, väitis, et inimõiguste kaitse on seal riigis tagatud, aga siin tuleks välja tuua mõningad faktid. siin parlamendis pro-, rää-, rääkis ka proua Marianne Retševi äh, Iraani opositsioonide, opositsiooni esindajate perede, pereliikmete ähm, piinamisest ja ka sealsed opositsiooni äh, jaoks ehitatud vangilaagrid on sümboliks äh, tagakiusamisest. me ei saa nõustuda asjaoluga, et Iraanist saab äh, nõukogu liige. Euroopa peab rääkima ühel häälel, olema oma tegevuses järjekindel ja nagu proua Ashtongi ütles, on see kandidatuur vägagi soovimatu härra Svensson, üks minut. aitäh. suur tänu. inimõiguste nõukogus on kui, kui kui inimõiguste rikkumisi toimub, juhtub süstemaatiliselt, siis on hea, et inimõiguste äh, nõukogus ja ÜRO Peaassamblees saab võtta vastu ka pöördumisi, mis puudutavad konkreetseid äh, riike. mõnikord on äh, konkreetselt riigiga seotud resolu-, resolutsioonid ainukeseks võimaluseks rahvusvahelisele üldsusele reageerida inimõiguste rikkumistele. siin ei ole tegemist äh, sellise süsteemiga, kus me tahaksime näpuga näidata äh, süüdlastele ja riigisisestesse asjadesse sekkuda, aga me tahame ju selgelt välja öelda, et me ei saa leppida sellega, et valitsused äh, rikuvad inimõigusi, me pea-, tahame igal moel toetada avatust ja seetõttu me peame äh, toetuma, me peame toetama just riikidele suunatud resolutsioone ÜRO süsteemis. aitäh president euroopa liidu liikmesriigid peaksid omal kodus asjad korda tegema enne kui näpuga teiste peale hakkavad näitama Äh, tihtipeale me karistame inimesi sõnavabaduse eest, me äh, tahame muuta äh, sisserände vastas, vastaseks kuriteoks. paljudes riikides on erakondi keelatud, nagu näiteks Belgias ja ka Ühendkuningriikides on üritatud seda teha, minu enda erakond on üritatud ära keelata kohtumäärusega, meil ei ole lubatud uusi liikmeid enam vastu võtta Äh, ei piisa sellest, kui riigid nimetavad ennast demokraatlikeks, nad peavad lugu pidama sõnavabadusest, ühinemisvabadusest ning samuti peavad austama valimiste vabadust, aitäh, president! Äh, suur aitäh! lõpetuseks äh, annan ma nüüd sõna härra Lopes Garridole aitäh, president mul on väga, ma olen väga tänulik kõigile saadikutele nende sõnavõttude eest selle arutelu käigus. ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga ning ma leian, et inimõigused on Euroopa Liidu südameasjaks, ma ütlesin seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. me oleme seisukohal, et Euroopa Liidu osalemine ÜRO Inimõiguste Nõukogus on midagi sellist, äh, mida me peame tegema. Euroopa Liit on alati kaits-, kaitstud ja toetanud Inimõiguste Nõukogu loomist. Äh, see nõukogu asendab siis Inimõiguste Komisjoni ja minu arvates on see nõukogu vahend, mis võimaldab meil korralikult tegeleda inimõiguste küsimusega kogu maailmas. ja samuti äh, tegeleda äh, nende probleemidega, kus sekkumine on vajalik, kus ÜRO peab tegema vastavasisulise avalduse. Euroopa Liidu eesistuja maa ja nõukogu on alati ja süstemaatiliselt sekkunud nendesse aruteludesse mis toimuvad Inimõiguste Nõukogu istungitel. oleme võtnud sõna Euroopa Liidu nimel ja teeme seda ka edaspidi. Euroopa Liidu eesistujamaa võtab sõna ka Inimõiguste Nõukogu järgmisel istungil see kõik on ähm, täiesti kooskõlas äh, nende seisukohtadega, mis on vastu võtnud Euroopa Liidu liikmesriigid, samuti Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon äh, äh, loomulikult koostab neid avaldusi Euroopa Liidu nimel. me oleme täielikult selle poolt, et selline organisatsioon nagu Inimõiguste Nõukogu peab olemas olema ning me peame kasutama neid võimalusi, mida see nõukogu meile pakub Äh, mõningatel juhtudel on tulemused edukamad, mõningatel juhtudel vähem edukad. aga äh, kui äh, me selles nõukogus ei osale, siis me ei suuda saavutada oma eesmärke ja me oleme saavutanud ju ka positiivseid tulemusi, vaadake näiteks Somaalia juhtumit, aga jah, on olnud ka teisi olukordi, kus me ei ole olnud niivõrd edukad aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes on meil siiski edulugusid äh, rohkem kui kaotusi. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et siin on täna mainitud väga paljusid riike. mõnedest äh, nendest räägime täna veel, aga ma tahaksin mainida ühte konkreetset riiki, millele viitasid paljud äh, sõnavõtjad, nimelt seda, et Iraan kandideerib nõukogusse. mul on siin kolm avaldust äh, välis- ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt proua Ashtonilt olukorra kohta Iraanis ning nendes avaldustes väljendab ta sügavat muret inimõiguste rikkumiste üle Iraanis ning mõistab hukka äh, hukkamisi, mis Iraanis on aset leidnud ja kui, kuna Iraan on kandidaadiks, siis tuleks tähelepanu juhtida ka sellele, et tegemist on küsimusega, mis kuulub liikmesriikide pädevusse ja iga liikmesriik ise otsustab, millised riigid on kandidaadid nõukogusse. mis puudutab nüüd inimõiguste rikkumisi, neid, mis Iraanis on aset leidnud, siis Need võivad mõjutada Iraani nõukogu liikmelisust, aga me peame tegutsema ettevaatlikult, nii et, et me ei eh, saavutaks soovitule vastupidist mõju. ma arvan, et Euroopa eh, Liit peaks lugu pidama riikide pädevustest ja püüdma oma tegevust koordineerida. antud hetkel me käitume ettevaatlikult. Eh, president, me usume, et Inimõiguste Nõukogu on foorum, kus saab kaitsta Euroopa Liidu seisukohti ning me oleme pühendunud Inimõiguste Nõukogule, me oleme alati püüdnud ära hoida Äh, olukorra halvenemist inimõiguste vallas. ma arvan, et inimõigused on äh, üks inimkonna suurimaid saavat-, saavutusi. Äh, need on universaalsed ja neid tuleb ähm, kaitsta sõltumata traditsioonidest ja piiridest see kõik on seotud inimolendite eksistentsiga, aitäh! ja nüüd ma annaksin sõna proua Georgievale komisjoni aitäh, president, ja suur aitäh kõigile parlamendisaadikutele nende soovituste eest, mida nad oma sõnavõttudes edastasid. ma edastan need ka siis välispoliitika kõrgele esindajale. ma tahaksin vastata mõningatele konkreetsetele küsimustele ja kommentaaridele. kõigepealt Iraanist mina toetan eesistujamaa seisukohta ning võin veel rõhutada, et iga äh, nõukogu valitud liige peab äh, näitama üles pühendumust inimõiguste kaitsele ja edendamisele. mis puudutab äh, seda väga kurba juhtumit Kuubas, kus üks vang härra Orlando Zapata suri, siis ma tahaksin avaldada komisjoni poolt kaastunnet tema perekonnale ning mõista hukka rohkem kui kahesaja äh, poliitilise dissidendi vangistamise Kuubas. selline käitumine, äh, selline inimõiguste eiramine on lubamatu. komisjon kutsub Kuubat üles oma poliitikat muutma, täitma neid kohustusi, mis ta endale rahvusvahelise õiguse raames on võtnud. me jätkuvalt tegeleme inimõiguste küsimusega Kuubaga peetavas dialoogis, Kuuba võimudega peetavas dialoogis ning me kasutame seda dialoogi võimalusena äh, avaldada survet inimõiguste küsimuses paljud äh, nõudsid, et Euroopa Liit peaks kõnelema inimõiguste küsimuses ühel häälel, seda lähenemist toetab väga tugevalt ka Euroopa Komisjon. mis puudutab Gazat, siis minu arvates äh, võiks järgmise arutelu raames selle teema juurde tagasi tulla, aitäh, härra president! suur tänu! meil on kuus resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks, käesolevaga lõpetame selle teema arutelu. ja kui kellelgi on äh, aspiriini, palun äh, siis äh, tulge siia, sest et meie presidendil on külmetus, mistõttu oleks ta väga tänulik väikese aspiriinitableti eest järgmine päevakorrapunkt, äh, nõukogu ja komisjoni avaldused Goldstoni aruande kohta, mis käsitleb Iisraeli-Palestiina küsimust. Äh, kõigepealt anname sõna härra Lopez Carreidole. <laughs> Gracias, señor presidente